bürokraatlik. selle jaoks on komisjon ette näinud iga meetme ja iga sammu äh, jaoks, et me peame aru andma teie ees, parlamendi ees. selles staadiumis, kui toimub arutelu nõukogu ja parlamendiga ja kui on koostatud äh, siis ka raport siis eh, tuleb arutada järgnevaid teemasid põhjalikumalt. Eh, seos puuduste ning eh, liidu finantshuvide kaitse vahel. selle ettepaneku ja instrumendi ning teiste instrumentide omavaheline suhe nagu, ehk siis näiteks artikkel seitse. siin peab olema väga selge eristus, ei tohi tekkida mingit halli ala erinevate instrumentide ja tegutsemisvõimaluste vahel selleks on meil äh, õigustalituste äh, asjatundlik äh, nõu ja tuleb väga selgelt eristada, millisel juhul millist instrumenti rakendada saab. nõukogus soovivad mõned liikmesriigid, et koostataks puuduste nimekiri, et see oleks konkreetsem või et see oleks pikem äh, ja seega oleks tegemist ammendava nimekirjaga äh, äh, ja ütlevad ja need liikmesriigid leiavad, et sellega oleks tagatud õiguskindlus. ma olen sellega nõus, et liikmes, et äh, nimekirja tuleb laiendada, aga see peab siiski olema konkreetne, see nimekiri ja peab olema võimalus tõepoolest kõigi asjakohaste juhtude puhul meetmeid võtta. ning äh, lisaks on toodud ka tähtaeg, mille jooksul peab komisjon meetmed rakendama. ehk siis äh, tuleks ette näha piisav sobilik tähtaeg, see äh, tundub mõistlik, kuid ma hoiataksin, et ei tegutsetaks kiirustataks äh, tegemist on äh, keerukate teemadega, mille analüüsimiseks on vaja piisavalt aega, seega tähtaeg ei tohiks olla liiga lühike. ja peaks algama sellest hetkest, kui liikmesriik on esitanud omapoolse seisukoha. nüüd te soovite ka et täpsustataks, millistest teabeallikatest komisjon lähtub otsuse langetamisel, ka see tundub mulle mõistlik soov nimekiri sellistest äh, allikatest, äh, mida komisjon kasutab. Äh, see, selle võib tõepoolest koostada vastavalt neile kriteeriumitele, mis olete välja toonud. ja samuti, kuidas saab toetuste saajate huve tagada, aga see on minu meelest oluline küsimus. õigusriigi kaitsemehhanism millest täna räägime, on väga oluline osa komisjoni ettepanekust mitmeaastase finantsraamistiku järgmise eh, ettepaneku jaoks. see peaks tagama selle, et eh, et tõepoolest on usaldusväärne finantsjuhtimine ja et eh, on tagatud Euroopa kodanike finantshuvide kaitse. me täidame lünga, mis praegu seadusandluses on, loodame, et suudame seda tõhusalt teha ja suudame langetada selle otsuse, mis äh, oleks väga oluline äh, alustala, alustala meie, meie tulevasele eelarve juhtimisele. aitäh! aitäh teile, volinik ja nüüd Regionaalasjade Komisjoni nimel proua Mihhailov, üks minut. aitäh teile, juhataja, lugupeetud volinik. regionaalasjade komisjon on selle raporti kohta koostanud arvamuse ja öelnud selles, et demokraatia, õigusriigi põhimõte ja ka põhivabadused on võtmetähtsusega, kui me soovime, et kodanikud Euroopa Liitu usaldaksid ja igasugused meetmed, mida võetakse, kui esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises, peaksid andma selge eh, tagatise ja see on tagatud vaid nii, et eh, mõjuhinnang kõigepealt näitaks, et eh, need, kes lõplikult, kes on lõplikud kasusaajad Euroopa Liidu rahast, need ei kannata. igasugused sanktsioonid peaksid olema proportsionaalsed ko-, põhinema liikmesriikide võrdsel kohtlemisel ja võtma arvesse iga liikmesriigi sotsiaalmajanduslikku reaalsust. mis puudutab äh, tõukefonde ja investeerimisfonde, siis Euroopa Liidu eelarvet rakendab Euroopa Komisjon. juhul, kui esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises siis meil on üldsätete määrus ja me saame kasutada ka selle sätteid, sest ka nii on võimalik tõhustada tegelike kasusaajate äh, kasu ja kaitsta nende huve. Euroopa Komisjon peab järgima õigusriigi põhimõtte järgimist liikmesriikides, kuid ka seda, et institutsioonid jätkuvalt maksaksid välja selle raha, mille nad välja maksma peaksid. aitäh! ja nüüd äh, põhiseaduslike küsimuste komisjoni nimel härra Šolts, üks minut. lugupeetud kolleegid, ähm, põhiseaduskomisjoni nimel tahaksin rõhutada, et on oluline kaitsta Euroopa Liidu eelarvet üldistunud puudust äh, Eesti õigusriigi toimimises äh, liikmesriikides. jah, siin on side ka eelarve täitmise ähm, ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete vahel on äärmiselt oluline, et oleks tagatud õigussüsteemi sõltumatus ja erapooletus ning seetõttu on AFCO teinud ettepaneku, et liikmesriikidele pandakse siis kohustus teha koostööd selles suunas äh, ning äh, et äh, ka äh, seadusandluses oleks väga selgelt välja toodud, et, äh, et see kohustus on, et tagada finantssolidaarsus. me tahame, et komisjon tagaks selle, et leblike vahendite või toetuse saaja, saaja, toetuste saajate huvid äh, oleksid kaitstud ja, ja seetõttu tahaksime panna komisjonile kohustuse oma menetlustes hinnata ka ette pandud äh, meetmete ähm, mõju äh, riigieelarvetele ning lõpetuseks on oluline, et Euroopa Parlamenti mitte ainult ei teavitatakse, vaid ta tõepoolest ka osaleks tugevamalt äh, menetluse hindamises ja protsess peab toimuma läbipaistvalt ning proportsionaalselt. aitäh! aitäh teile! me läheme nüüd kõnelejateni, kes räägivad poliitiliste fraktsioonide nimel ja kõigepealt proua Kressle Rahvapartei fraktsiooni nimel poolteist minutit. suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid siin on, selles ettepanekus on ainult kaheksa lühikest artiklit, aga mul on väga suured lootused neile, sest tegemist on esimese määrusega, mis tegeleb äh, üldistunud puudustega õigusriigi toimimises äh, liikmesriikide ametkondades. ma tervitan komisjoni ettepanekut, suur tänu kolleegidele raporti eest. määrus äh, tegeleb väga suure puudusega Euroopa Liidu süsteemis, nimelt mis puudutab korrumpeerunud stru-, struktuure liikmesriikides. mõnedes liikmesriikides me näeme uut arengut, nimelt äh, riigi korruptsioon, me näeme valitsuse esindajad, kes kasutavad oma mõjuvõimu, et ise eh, endale, oma sõpradele või sugulastele saada Euroopa Liidu rahastust ja seejärel nad takistavad uurimisi neis küsimustes. määrus peaks eh, pakkuma välja lahendused sellistel juhtudel. artikkel seitse menetlus abiks ei ole, sest et eh, seal nähakse ette üldis, üldised õigusmenetluste jaoks äh, või ähm, siis äh, sanktsioonid, aga siin on tegu konkreetsed juhtumid konkreetsete inimestega, kes oma taskuid täidavad. me peame, me peame leidma viisi, kuidas võidelda sellise korruptsiooniga ähm, see ettepanek ei lahenda kõiki probleeme, kuid see annab võimaluse komisjonile tõepoolest ka sisuga täita need sätted. maksupettused tegelikult siia ei kuule, mul oleks hea meel, kui selle saaks välja hääletada, sest et see ainult nõrgendab mälust, aitäh. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Jala Sender, kaks minutit. suur aitäh lugupeetud juhataja. ma tänan proua Kardia Zabali ja samuti härra Sarvamaad. ma tänan neid eelarve kontrolli komisjoni nimel. mina oleksin eelistanud otseseid vahetuid sanktsioone, ka poliitilisi sanktsioone nõukogus, nii et me ei peaks komisjonis ja parlamendis äh, selle teemaga tegelema. ma arvan, et me ei tohiks lasta Euroopa Liidu fondide nime määrida, ega neil ka enne kahjuks kuigi head nime ei olnud. aga igal juhul on raportöörid esitanud väga hea teksti, millega kaitstakse ka Euroopa Liidu fonde. juhul, kui meil ei ole sõltumatuid kohtunikke, siis ei ole meil ju võimalik ka kaitsta Euroopa Liidu finantshuve seda, mis puudutab Euroopa Liidu fondide tööd, see aga puudutab vahetult ka tegelikke kasusaajaid ja kodanikke. me püüame praegu muuta teatud valitsuste suhtumist ja kombeid ja kasutame selleks finantsvahendeid, aga samas ei tahaks me kahjustada tegelikke lõplikke kasusaajaid. minu meelest on oluline tagada, et äh, parlament on selles töös hõlmatud. meil on ikkagi vastutus äh, inimõiguste alaste raportite eest, aga praegune küsimus on pisut keeruline. ma saan küll aru, miks seda tööd nii tehakse ja ma loodan, et me jätkuvalt äh, kontrollime äh, mis selles valdkonnas tundub, äh, toimub. see tekst on keeruline ja detailne, aga kui me seda hästi rakendame ja valijatele ka õigesti selgitame, siis jõuame me selleni, millest me täna hommikul rääkisime, me tahame Euroopat, mis kaitseb inimesi, nii ütleb ka härra Macron, ja me tahame kaitsta iga eurot nende eest, kes tahavad Euroopa Liitu õõnestada. see on esimene tekst, millega me sinnapoole jõuame, aitäh! aitäh ka teile, ECR-i nimel härra Stšanetski, üheks minutiks, palun lugupeetud e, kuulajad. ma nõustun e, kolleegidega, nõustun kolleeg Alessandriga, me peame kaitsma Euroopat nendes, kes soovivad teda hävitada. küsimus on nüüd aga selles, kes tegelikult soovib Euroopat hävitada, kas need, kes on vallandanud e, selle Euroopa vastasuse laine äh, Ähm, liikmesriikides või need, kes valitsevad äh, neis liikmesriikides, äh, siis inimesed, kes osutavad vastuseisu kas äh, valimiskasti juures või tänavatel. me oleme näinud seda mitmetes liikmesriikides, Itaalias või Austrias, Tšehhis. kolleeg Sarvamaal oli õigus, kui rääkis Pandora laekast, kuid me ei tohiks seda Pandora laegast avada selliste seadusätetega, mida võidakse tõlgendada valesti. volinik Oettingeri koduriik, äh, riigil on loomulikult õigus valida põhiseaduskohtu esimees meie ei sekku Saksamaa siseasjadesse, aga sama peaks kehtima ka vastupidi. sellised riigid, mida rünnatakse, nagu näiteks Ungari, on ise demokraatlikult otsustanud oma valitsemisvormi üle, aitäh. aitäh ja nüüd Alde nimel proua Jäätelmägi, poolteist minutit. jah, õigusriigi põhimõte on tõepoolest demokraatlike riikide tugisammas ja juhul, kui õigusriigi põhimõtet ei austata, siis äh, see koostöö, mis praegu Euroopa Liidu liikmesriikide vahel äh, on, äh, muutub palju keerulisemaks ja kodanike õiguste kaitsmine samuti. Euroopa Liiduga on ähm, liitunud uusi liikmesriike, kõik nad on öelnud, et nad nõustuvad õigusriigi põhimõtet täitma ja nüüd peavadki nad seda tegema. küsimus on usalduses. aga ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et selle raportiga ei lahendata kõiki probleeme. selle raportiga on seotud väga suured ootused, isegi ülisuured. me räägime siin ennekõike Euroopa Liidu fondide raha kaitsmisest ja tagamisest, et seda raha kasutatakse õigesti. see tähendab seda, et õigusriigi põhimõtte rikkumine peab olema kuidagi seotud Euroopa Liidu raha kasutamisega. juhul, kui see nii ei oleks, siis ei oleks võimalik neid meetmeid siin raportis ju üldse kasutada ja nii ei oleks võimalik ka lahendada neid probleeme, mis on seotud õigusriigi põhimõtte rikkumisega. ma olen peaaegu kindel, et selle raporti rakendamine äh, Ehm, et selle õigusloomelise akti äh, rakendamine on keeruline, parlament on uurinud samu küsimusi, mida komisjongi, aga ma arvan, et eriti raske on tagada, et äh, need tegelikud kasusaajad raha tegelikult kätte saaksid. ma tahaksin samas raporti kohta öelda, et õigustehniliselt on tegemist kehva tekstiga, see on lihtsalt keeruline bürokraatlik näpuharjutus ja seetõttu on tõesti huvitav vaadata, mida sellega praktikas teha annab. aitäh, aga nüüd edasi kuue ja NGL-i nimel, nii Riada kaks minutit. suur aitäh, ma tahaksin omalt poolt öelda, et ma lugesin selle teksti läbi ja tõepoolest ka mul tekkisid probleemid seda teksti on väga raske mõista, kui seda esimest korda lugeda ja kuigi me räägime õigusriigi põhimõttest, siis see, millest me tegelikult räägime, on ju ikkagi poliitilise instrumendi loomine. väga raske on luua reeglid, mida kohaldatakse ühel juhul ühtemoodi, teisel puhul teistmoodi ning ma tunnen muret ka selle pärast, milline mõju sellel tekstil võib olla erinevatele liikmesriikidele. rikastele riikidele on see kasulik samuti tundub mulle, et me loome olukorra, kus riigid ei vastuta ehm, enam selle raha eest, mis nende riiki jõuab, aga meie peame ikkagi eelarvet kaitsma. Euroopa Komisjonil ei peaks üldse olema sellise tasandi võimu. Euroopa Komisjonil ei peaks olema nii palju võimu, teha otsuseid selle kohta, mis saab riikides, kus õigusriigi põhimõtet on rikutud. komisjon astub hea meelega kaks sammu tagasi, kui me mõtleme sellele, mis juhtub Hispaanias või mis toimub Kataloonias seoses nende referendumiga, siis istub komisjon käed rüpes ja ei ütle mitte midagi. ta ei kaitse kuidagi neid isikuid ega nende vastaseid, kes tahavad hääletada. kuidas me siis saame teha nii, et kogu Euroopa Liidus valitseks võrdsus? praegu me räägime nii-öelda majanduslikust äh, õiglusest ja sellest, et kasu saaksid need, kes on komisjoniga ühel meelel. meil on vaja rohkem selgust, aga kui me seda teksti vaatame, siis on vaja kohe ka mõelda sellele, millised isikud on erinevates riikides võimul. teatud riigid, teatud riikide elanikkonnad tõepoolest kannatavad, sest nad ei saa vajalikku kaitset, aga ma ei usu, et see raport selle vajaliku kaitse neile annab Euroopa Liidus on olemas kontrollikoda ja me ei peaks mõtlema nii väga poliitilisele situatsioonile. seetõttu ma palun Euroopa Komisjonil see küsimus uuesti üle vaadata ja oma võimust vähemalt osa ära anda, aitäh aitäh ja nüüd EFTD nimel härra Arnot. aitäh, lugupeetud juhataja. ma arvan, et selle debati suur küsimus on ikkagi see, millistel asjaoludel võib seda instrumenti üldse kasutada, kui me räägime pettusest, raha väärkasutamisest, maksumaksja raha halvasti kasutamisest või kõrvalepanemisest, äh, siis on kõik ühel meelel, et see on lubamatu ja mina kindlasti ei oleks opositsioonis, kui me kasutaksime seda instrumenti lihtsalt pettusevastaseks võitluseks. aga kui me räägime olukorrast, mille puhul Euroopa Liit arvab, et äh, tema liikmesriik on teinud midagi, mis Euroopa Liidule ei meeldi, ja seda poliitilist otsust asutakse sanktsioneerima rahaliselt, siis on see midagi hoopis muud. ja mulle tundub, et härra Šanekil on õigus, kui ta sellele viitab minu jaoks on oluline ka menetlus, mida komisjon siin läbi viib, sest tegelikult peaksid äh, nõukogu liikmed vastu võtma otsuse, ähm, et äh, siis äh, raha külmutataks, kui hääled on koos, siis seda ka tehakse, aga tegelikult on see ju halb, sellepärast et ähm, see on rohkem ikkagi poliitilise koostöö instrument kui midagi muud ja tõendamiskoormus ei ole siin ka äh, korrektne. me peame mõtlema sellele, et komisjoni ei ole tegelikult üldse valitud, nad istuvad ja mõistavad kohut valitud äh, valitsuste üle. ma ei tea, kas äh, otsus sanktsioone kohaldada või mitte saab ikkagi põhineda sellel, mida komisjon täna hommikul tahab. see ei peaks olema selline kapriisipõhine samm ei peaks olema nii, et kui meile ei meeldi, mis Poolas, Ungaris või Hispaanias tehti, siis eh, me satume olukorda, kus raha võib ära võtta, igal juhul seda nähakse poliitilise sammuna. kui me tahame, et Euroopa Liit tõesti, eh, tõesti näitaks, et õigusriigi põhimõtet tuleb austada, siis tuleb alustada sellest, et me vaatame kõigepealt, millised on parimad praktikad eh, nendes riikides, kus õigusriigi põhimõtet järgitakse ja sellest kahjuks ei ole siin ettepanekus küll mitte sõnagi aitäh teile. nüüd ENF-i nimel härra Šoltek, poolteist minutit. Euroopa Komisjoni ettepanek on viimane samm täieliku võimu ülevõtmise teel liikmesriikidelt. Euroopa Komisjon võib äh, võtta ära rahastuse riigidel, kes äh, talle ei meeldi. Äh, kui me ei võta siin piisavalt arvesse migrantide või homoseksuaalide huve äh, või kui liiga palju sütt põletame. ja Poola majandus äh, lähiaastatel kõige selle tulemusel hävib täielikult. me oleme loonud äh, partei Pol Exit, et äh, sellest hävitavast organisatsioonist lahkuda see ei ole see, mida Schumann soovis, kui, kui lõi organisatsiooni mis oleks taganud vaba liikumise, kui me, meil on nüüd selle asemel selline diktaatorlik režiim, mis meid kasutab kolooniate, siis peame sellest organisatsioonist lahkuma. loogem parem üheskoos selline Euroopa Liit, nagu ta algselt mõeldud oli. aitäh, proua Montel, fraktsioonilise kuuluvuseta liige, üks minut, palun meil on olemas ähm, inimõiguste deklaratsioon ja see saaks olla äh, selgem on selge, et keegi ei saa ähm, kasutada pädevust, mida ei ole talle antud. Euroopa Komisjonil ei ole pädevust otsustada ükskõik millise riigi kohta ükskõik mida. Euroopa Komisjon ei saa sanktsioneerida liikmesriike, kes äh, ei austa nõndanimetatud Euroopa Liidu väärtusi. seesama tekst äh, rikub ju universaalse inimõiguste deklaratsiooni sätteid. Orbani kohtuasja puhul on nii, et eh, me võiksime Euroopa raha ära võtta, näiteks eh, sellepärast, et eh, keegi peab ülikooli, mis võtab raha välismaalt. me ei saa suveräänsust hakata piirama Brežnevi kombel Euroopa Liit peab aru saama sellest, et demokraatia ja õigusriigi põhimõte Eh, kehtivad ka nende endi suhtes ja te ei tohiks eh, neid ainult imiteerida. elagu riikide suveräänsus, elagu demokraatia! aitäh, härra Marinescu, poolteist minutit. consider că avem nevoie de. Eh, suur aitäh! ma arvan, et meil on vaja seda uut määrust. Euroopa Liidu eelarvet tuleb kaitsta see peab toimima tõhusalt ja kõiki reegleid, mis on sellega seotud, tuleb täita. juhul, kui meil on liikmesriike, kes ei äh, austa ühte väga olulist põhiväärtust ehk siis õigusriigi põhimõtet, siis äh, nende liikmesriikide suhtes tulebki äh, otsustavalt tegutseda, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet. juhul, kui mingeid üldistunud puudusi on, siis peab Euroopa Komisjon tegutsema. see tekst on üldiselt hea, kuigi saaks veelgi paraneda tuleb näidata, kuidas on õigusriigi põhimõtte rikkumine ja eelarve omavahel seotud. siin raportis räägitakse meetmetest ja sanktsioonidest, aga need ei ole seotud kindlate eeldustega, samuti ei ole siin piisavaid tagatisi, et fondidest kasusaajad saavad selle raha igal juhul kätte, juhul kui riikide suhtes maksed peatatakse Need tingimused peavad olema selged, sest need on seotud aluslepingu artikliga seitse ja ma loodan, et läbirääkimised nõukoguga toovad kaasa selle, et äh, igasugune ebaselgus siit kaotatakse ja seejärel õnnestub seda määrust kasutada kodanike hüvanguks, aitäh! aitäh, kolleeg Toma, kaks minutit. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid! demokraatia on praegu ohus, demokraatia on meile kallis, demokraatia on delikaatne ja seetõttu ei saa me sellega lubada mängida. demokraatiat ei ole juhul, kui õigusriigi põhimõtted hallatakse jalgade alla, sellest räägib ka põhiõiguste harta, mis ütleb, et Euroopa Liit põhineb demokraatial ja õigusriigi põhimõttel ja seetõttu on meil ülesanne neid väärtusi kaitsta. viimastel aastatel on olukord muutunud see on muutunud äh, vastuvõetamatult ohtlikuks. rünnatakse meediavabadust, kohtunike sõltumatust ja inimõigusi üldiselt ning äh, kahjuks äh, valitsevad sellised ilmingud ja meeleolud Euroopa Liidu kõigis nurkades. me ei tohi seda lihtsalt eirata, me peame toimima kohe vabandage mind, ütleb kõneleja, meil on seega väga kiire, me peame tegutsema tõhusalt, et äh, nendele ilmingutele teha äh, lõpp ja astuda vastu valitsustele, kes õigusriigi põhimõtet rikuvad. ma tervitan Euroopa Komisjoni algatust ja tervitan ka kahte raportööri, kes tegid ära suurepärase töö selleks, et näha ette eelarveliste sanktsioonide mehhanisme juhul, kui rikutakse õigusriigi põhimõtet vastavalt artiklile kaks ja sellega sellega lahendatakse ka juriidiline probleem, millest rääkis volinik Oettinger. kuid äh, sellest hoolimata tuleb meil leida õige õiguslik alus äh, aluslepingust ja see mehhanism igal juhul tuleb siduda Euroopa Liidu eelarvega. meie jaoks on eriti oluline see, et kui me hakkame seda mehhanismi rakendama, Eh, selle mehhanismi rakendamine on väga oluline kahel põhjusel. esiteks eh, tuleb eh, kontrollida seda, kas sanktsioonid valitsuste vastu on tõesti tõhusad ja teiseks tuleb kontrollida, kas kodanikud saavad raha kätte. sest on ju absurdne, kui üliõpilased, teadlased, ülikoolides töötavad inimesed, talunikud või isegi terved regioonid jäävad sellest rahast ilma ainult sellepärast, et nende valitsused on toime pannud rikkumisi, see tähendab, et neid karistatakse kahekordselt. seega seega me peame olema väga tähelepanelikud ja tagama, et see instrument, mille abil võideldakse õigusriigi põhimõtte rikkumisega, ei muutu lihtsalt eelarveliste vahendite juhtimiseks ja selliseks juhtimiseks, mis on karistava loomuga ja toob kaasa veelgi suurema vaesuse. ma loodan väga, et Euroopa Komisjon midagi sellist ei üritaks ja et see hoitakse ära, suur aitäh! aitäh, härra Kuzmjuk, üks minut kõneaega suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et hoolimata sellest, et raportöörid oleksid pidanud äh, välja tooma kriteeriumid, mille põhjal teha kindlaks äh, puudused õigusriigi toimimises, on äh, siin siiski üsna palju meelevaldsust see vastab ka kontrollikoja poolt välja toodule. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele praegu kehtivate äh, seadussätete juures on samuti võimalik äh, rahaliste vahendite äh, väljamaksmine peatada, kui ei peeta kinni reeglitest. meil on Prantsusmaa näide kus siis riigivõlg oli ka suur. hoolimata sellest Prantsusmaa ei karistatud. Need uued instrumendid, mida kasutatakse meelevaldsel moel, ei ole vastutustundlikud ja sellepärast hääletab pole delegatsioon selle raporti vastu. aitäh, kolleeg Ali, teil on poolteist minutit kõneaega aitäh, juhataja, volinik Oettinger, selleks, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet järgmise MFF-i raames, on meil vaja uut määrtus, uut, uut määrdust, määrust, mis ei oleks sanktsioneeriv mehhanism. tuleb kaitsta kõiki põhiväärtusi, mis on kirja pandud artiklis kaks ja kaitsta Kopenhaageni kriteeriumi, sealhulgas põhiõigusid üldistunud puudused õigusriigi toimimises võivad mõjutada Euroopa Liidu finantshuve. komisjon peaks looma nõuandva kogu sõltumatutest ekspertidest, kes peavad läbi viima sõltumatu hinnangu õigusriigi olukorra kohta sõltumatu liikmesriigist ja komisjon peab arvestama siis vastava kogu arvamust ja tuleb täiendavad meetmed välja pakkuda kasusaajatele. komisjon peab hea seisma selle eest, et liikmesriikidele eraldatud summad makstakse kasusaajatele välja. kõik peavad olema võrdsed nõukogus vastavate meetmete kehtestamisel ja nende tühistamisel ning summa ülekandmine eelarvereservi vastav otsus peaks jõustuma ainult siis, kui eh, kumbki institutsioon ei ole selle vastu. suur tänu. härra Viegas, teil on poolteist minutit kõneaega. suur tänu, austatud juhataja. Mm, selle raportiga soovime saavutada seda, et eh, vahendid, mis eraldatakse liikmesriikidele, sõltuvad ka õigusriigi toimimise põhimõtetest kinnipidamisest, aga kes on see, kes defineerib, kas õigusriik toimib või mitte, kas see on Euroopa Liit, Euroopa Liidu institutsioonid? tegemist on Euroopa Liiduga, kes ei aktsepteeri Prantsusmaa, Hollandi, Iirimaa referendumi tulemusi, ei nõustu ka Brexiti referendumi tulemustega. tegemist on ähm, rahvahääletustega, inimesed on oma seisukohta seal väljendanud, inimesed, kes on soovinud lahkuda näiteks Euroopa Liidust. ja mis saab edasi, kui siis rahad ära võetakse, kas vaesed peavad hakkama kõike kinni maksma? see võib juhtuda Euroopa Liit suhtub pagulastele mm, teatud viisil, karistatakse vabaühendusi, kes äh, lähevad ja päästavad äh, sisserändajaid, äh, annavad neile abi. liikmesriikidel peab olema suveräänne otsustusõigus oma tuleviku osas, nad peavad saama võimaluse otsustada, milline on nende arengumudel ja see võib minna vastuollu Euroopa Liidu nõuetega ja seetõttu oleme meie selle ettepaneku vastu. aitäh, härra Ellison. Mm, president, täna me räägime eh, liidu eelarve eh, kaitsmisest, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises. nii nagu pealkiri ütleb, käib jutt rahast, rahast, mida kulutatakse näiteks Ungaris või Poolas, kus eh, ei alluta Euroopa Liidu diktaadile ja siis äh, oodatakse, et liikmesriigid äh, on ainult nõus äh, sellega, mis Euroopa Liidu poolt tuleb. selline vahend võib olla kahjulik Euroopa Liidule tervikuna. meil on vaja solidaarsust, solidaarsust ka rahastamisküsimustes. meil on vaja komisjoni sõltumatud hinnangud, mis omakorda õõnestab liikmesriikide suveräänsust, ehk see vahend on otseselt suunatud Poola ja Ungari vastu pärast aastaid elamist kommunistliku diktatuuri all need riigid ei ole nõus sellega, et midagi neile peale surutakse, seetõttu hääletame meie vastu. aitäh, proua Schmidt, teil on poolteist minutit. lugupeetud komisjoni esindaja, lugupeetud äh, kolleegid, mind natuke üllatab see suund, mille arutelu on võtnud, üks on ju selge. Euroopa Liidu rahastus ei ole kingitus, vaid äh, investeering ning kui mõnes liikmesriigis ei toimi Euroopa Liidu vahendite kasutamine nagu peaks, siis tuleb midagi ette võtta näiteks. näiteks kakskümmend protsenti Euroopa Liidu e-, eelarvest sada viisteist äh, miljardit eurot Ehm, kulutatakse ära liikmesriikide poolt ja sellepärast tuleb tagada, kui toimub pettused, siis midagi kätte võetakse, näiteks Poola kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sai kuus koma seitse miljardit eurot Slovakkiat, Slovakkia oma kolm miljardit Ungari mm, samas suurusjärgus, kõigis neis riikides on üsna suuri puudusi. kõigi nende riikide puhul on nüüd lõpuks komisjonil võimalik külmutada vahendid, vähendada neid vahendeid või siis nende väljamaksmine lõpetada, kuni puudused on kõrvaldatud. ja mis on ka samuti väga oluline, see Olafi salalikkus ka lõpuks lõpeb Need vahendid on teatud eesmärkide saavutamiseks ette nähtud ja jällegi tegemist on investeeringutega, mitte kingitustega. kui nende riikide käitumises midagi ei muutu, siis peab Euroopa Liit sellest tegema omad järeldused. kui kasutatakse maksumaksjate raha, Euroopa maksumaksjate raha, siis tuleb kinni pidada ka Euroopa reeglitest yeah.. suur tänu, proua Kienge, teil on üks minut kõneaega. aitäh, juhataja kuidas me saame oodata, et Euroopa Liidu kodanikud austavad neid põhimõtteid ja väärtusi, mis on kirja pandud Euroopa Liidu aluslepingutes, kui me eh, lubame liikmesriikidel neid kohustusi rikkuda. ja siis veel see õigusriigi küsimus. me saame suurendada kodanike usaldust Euroopa Liidu institutsioonide vastu, kui me seisame hea selle eest, et poliitikaid rakendatakse korrektselt ellu. Need üldistunud puudused õigusriigi toimimises mõjutavad ju Euroopa Liidu rahaliste vahendite usaldusväärset haldamist ja ja me ei pea mitte ainult kaitsma Euroopa Liidu rahalisi huvisid ja tagama, et meil on äh, Äh, vajalikud vahendid, vaid äh, me peame tagama ka kodanike usalduse Euroopa Liidu institutsioonide vastu, Euroopa Liidu vastu. ma ei saa aru mm, muudatusettepanekute mm, põhimõttest, mis on esitatud, me peame olema ühtsed, tagamaks, et õigusi ja väärtusi austatakse täielikult, kuna sellest sõltub Euroopa Liidu projekti legitiimsus. Äh, Euroopa, mis suudab oma kodanikke kaitsta, sõltub sellest, aitäh! proua Tomasitš, palun. aitäh. Euroopa Liit tugineb ühistel väärtustel ja põhimõtetel ja kellelgi ei ole vaja nõu selles osas, kuidas oma huvides käituda, aga tihtipeale kasutatakse ära põhiõigused selleks, et käituda oma huvides väärtused ja põhimõtted peavad olema kõigile ühesugused ja seetõttu tuleb astuda ka samme selleks, et tagada, et, et kõik peavad ühtemoodi ühistest väärtustest ja põhimõtetest kinni. ja teooria ja praktika muidugi lahknevad siin, me oleme näinud väga imelikke põhiväärtuste tõlgendusi ja katseid distsiplineerida liikmesriike, kellel on pisut teistsugune seisukoht Euroopa Liidu kohta, kui, kui on valitsev seisukoht Mm. tihtipeale on äh, raske aru saada, milleks äh, teatud mehhanisme luuakse, seetõttu ma ei saa ka neid toetada. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Priua. aitäh. me räägime siin sellest, et Euroopa Komisjon tahab kasutada kõiki võimalusi oma repressiivvõimu näitamiseks. nüüd siis võetakse vastu määrus, mille abil saab peatada Euroopa fondidest tehtavad maksed liikmesriikidele, kellele heidetakse ette õigusriigi põhimõtte rikkumist. see tähendab siis seda, et Euroopa Komisjon saab lõigata läbi justkui ükskõik millise riigi tegevuse, kui tal selline kapriis tekib näiteks eh, kui ei võeta vastu piisavalt eh, sisserändavaid eh, pagulasi või kui ei täideta neid eelarvelisi tingimusi, mis Euroopa Liidus on ja nii edasi, see on täiesti vastuvõetamatu, sellepärast et see ei ole kooskõlas liikmesriikide enda pädevusega, ükskõik kas me räägime siin Itaalia, Poola või Ungari valitsusest Itaaliat, Poolat ja Ungarit ja ka teisi liikmesriike valitsevad isikud, kelle rahvas on sinna valinud, erinevalt sellest, et Euroopa Komisjoni ei ole isikuid valitud, palun. aitäh, härra Deutsch, teil on poolteist minutit kõneaega. austatud kolleegid. tundub, et siin on tegemist sellise institutsionaalse fetišiga, mis mind üllatab. Euroopa Liidu ja selle institutsioonide põhieesmärk on hea seista selle eest, et õigusriik oleks tagatud. Ähm, Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid keskenduma sellele, et Euroopa kodanike vabadused oleksid tagatud ja tuleb anda endist parim, tagamaks, et Euroopa on jõukas piirkond, tuleb tagada rahu vabadus ja jõukus. ja õigusriigi põhimõtted aitavad meil seda saavutada, seadusandlus, institutsioonid, eeskirjad, kõik on olemas eh, selle eesmärgi saavutamiseks. loomulikult on teatud mm, nähtusi, mis eh, seavad ohtu õigusriigi, aga mis iganes ka ei juhtuks, Euroopa Liit ei saa vastu võtta otsust, millega kehtestatakse meetmed, mis lähevad vastuollu õigusriigiga selle nimel, et kaitstakse õigusriiki. komisjoni ettepanek on nõrk, oli nõrk ja seda lahjendati veelgi siin parlamendis. see ei ütle selgelt välja millised eeskirjad kehtivad, milline on selle menetluse konkreetne mehhanism, enne kui rahalisi sanktsioone hakatakse kehtestama. see ettepanek on õigusriigi põhimõtete vastu ja seetõttu ei saa meie seda toetada ja ka teie ei peaks seda toetama. aitäh. kolleeg Koon, palun. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, miks me taas kord räägime täna ähm, õigusriigist sellepärast, et see on teema, mis on oluline Euroopa kodanikele. minu piirkonna inimesed üsna sageli küsivad minult, miks Euroopa Liit midagi ette ei võta. on piirkondi, kes hea meelega võtavad vastu toetusi, aga samas ei pea kinni mängureeglitest ja eiravad demokraatlikke mängureegleid. õigusriik on hädavajalik selleks, et Euroopa Liidu vahendite õige kasutamine saaks tagatud. kui see ei toimi, siis suureneb äh, väärkasutuse ja pettuste oht. seetõttu on väga oluline, et me selle instrumendi kasutusele võtaksime, kuid see ei tohiks tabada mitte põllumajandustootjaid või äh, õppureid, vaid see peaks tabama valit-, valitsusi endid. sotsiaaldemokraadid leiavad, et äh, need riigid, kus kasutatakse eba ausaid maksupoliitikaid. Ehm, need põhjustavad ehm, tohutuid kulutusi teistele riikidele, nende meditsiinisüsteemile näiteks. kui me tahame olla üks ehm, kogukond, siis me peame solidaarselt üksteist toetama. aitäh, suur tänu, kolleeg Weidenholzer üheks minutiks, palun. suur tänu, juhataja. ühine eelarve on Euroopa Liidu Äh, selgroog ning põhineb solidaarsuspõhimõte. see tähendab, et äh, tugevamad liikmesriigid on valmis võtma erilise vastutuse ja nagu me teame, siis need vahendid on piiratud, sellepärast on oluline, et nende vahendite kasutamisele kehtiksid äh, teatavad kriteeriumid ja see, kes ühistest reeglitest kinni ei pea, ei saa ühelt poolt miljardeid eurosid sisse kasseerida ja samas reeglitest mitte kinni pidada. kõik liikmesriigid peavad tagama õigusriigi toimimise ning äh, tuleb tagada ka see, et kohtud oleksid sõltumatud. kui mõni liikmesriik süstemaatiliselt nende põhimõtteid, neid põhimõtteid rikub, siis peame selle reageerima, sellepärast me toetame seda uut mehhanismi ja suur tänu komisjonile selle algatuse eest. eriti oluline on meie jaoks aga see, et Euroopa Parlamenti tugevamalt kaasataks, sest eelarve heakskiitmine on üks olulisemaid parlamendi õigusi. aitäh! ja lähme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde. mul on viis sõnavõtusoovi kõik need inimesed saavad ka sõna. kolleeg Šoidro kõigepealt üks minutiks suur tänu, lugupeetud kolleegid. ma näen, et mõned kõnelejad kardavad, et seda uut instrumenti võidakse hakata väärkasutama. tõepoolest, mõned peaministrid kuritarvitavad oma võimupositsiooni. seega on Euroopa tasandil see oht täiesti olemas kuid ma usun, et Euroopa Liidu aluspõhimõtteid tuleb kaitsta nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil. kui toimub vahendite kuritarvitamist, siis peavad meil olema instrumendid, et midagi olukorra parandamiseks ette võtta me oleme mitmeid kordi hääletanud artikkel seitse menetluse algatamise üle. mina ei hääletanud kunagi selle poolt, sest et see tähendaks teatava stigma äh, tekkimist äh, mõne valitsuse vastu. me näeme, et see instrument ei ole piisav, et Euroopa Liidu eelarvet kaitsta ning õigusriigi toimimist äh, tagada. meil on vaja paremat mehhanismi, aitäh. suur tänu Coleg Joana, üks minut, üks minut. Estimați colegi, am citit cu foarte mare acest, atenție acest raport. Lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, ma kuulasin tähelepanelikult selle raporti tutvustust ja mulle tundus, et ma loen George Orwelli raamatut. Euroopa Liit muutub iga päevaga järjest rohkem loomade farmiks, nagu George Orwell kirjeldas ja mõned asjad on koledamad kui teised. selles raportis räägitakse mitu korda koostöömehhanismist ja jõustumismehhanismist, aga nii palju, kui mina tean, on Euroopa Liidus kaks liikmesriiki, kelle puhul seda mehhanismi üldse peaks kasutatama. lugupeetud volinik, lugupeetud raportöörid, homme me hääletame selle raporti osas, aga tegelikult tuleks enne mõista kohut ka kõigi teiste liikmesriikide kohta eh, te,, teiste liikmesriikide üle. muidu ei ole ju mingit võrdset kohtlemist ja liikmesriikide võrdsust. Euroopa Liit eh, võib ju sellist eh, määr-, võib ju sellist määrust omada, kuid mehhanism valmistab mulle muret. milline see demokraatia Euroopa Liidus siis on? kui lugeda seda raportit, siis tekib tunne, et äh, selle eesmärk ongi meile valmistada hirmu. ma toon ühe näite. Öeldakse, et Euroopa Komisjon peab äh, kindlaks äh, määrama, millised need üldistunud puudused õigusriigi toimimises siis on ja seda peab ta tegema kõikide olemasolevate nende ressursside põhjal, mis neil on, aga mis ressursid need siis on, kas see on see, mida kirjutab meedia või mingisugused uurimused või äh, ütlevad seda kolleegid, kes käivad liikmesriikidel kohapeal. mida see tähendab, Euroopa Komisjon võiks ikkagi ette vaadata, aitäh. aitäh ka teile ja palun teil kinni pidada oma kõneajast, sest muidu ei saa kõik rääkida. härra Marjas, üks minut. aitäh, president. artikkel seitse kaitseb õigusriiki ja Euroopa Liidu väärtuseid, aga artikkel seitse asub aluslepingu enda raames ehk teisisõnu artikkel seitse rakendamine peab austama Euroopa Liidu pädevusi. seega artikkel seitse töötab vaid olukorras, kus Euroopa Liidule on teatud pädevused antud. loomulikult me soovime võidelda pettuste vastu, tagada tõhusus, aga see ei tähenda seda, et me peaksime artiklit seitse ära kasutama, kasutama seda poliitilise vahendina selleks, et sekkuda liikmesriikide siseasjadesse. Ehm, see on sama hästi kui ehm, neokoloniaalne poliitika. silmas tuleb pidada ka seda, et kui Troika oma tööd tegi, siis me tulime parlamendi ette ja mõistsime selle hukka, aga mitte keegi ei võtnud poolt õigusriigi meetmeid tarvitusele. Öeldi, et kõik on täiesti seaduslik ja legitiimne, ehk selle mehhanismi ellurakendamisel tuleb olla ikkagi väga ettevaatlik. aitäh! härra Maletitš, teil on üks minut. proua. E aitäh, juhataja inimõiguste, inimväärikuse kaitse, õigusriigi kaitse, nendel ei ole mingit alternatiivi. ma ei saa nõustuda ehm, seisukohaga, et, et jutt käib Euroopa Liidu finantshuvide kaitsest, eelarve kaitsest, ei, jutt käib meie kõigi kaitsest, need meetmed, mis me tarvitusele võtame, ehm, neid ei saa siduda eraldiseisvate liikmesriikide kavadega, see tähendab seda, et rikkumiste puhul ja kui kohtusüsteem ei toimi, et siis kasutatakse rohkem neid riike, kes rohkem rahasid saavad ja vähem on sanktsioone nendes riikides, kus on vähem vahendeid kuigi me oleme märkimisväärselt ettepanekut parandanud, on vaja seda veel täiendavalt parandada, tagamaks selle ühetaoline rakendamine kõikides liikmesriikides sõltumatult vahenditest. aitäh, härra Popa on viimane ehm, kõneleja vaba mikrofoni voorus. aitäh Euroopa Liidu eelarve on tõesti väga oluline instrument ning seda ka liikmesriikide kodanikele, sest sellega toetatakse sotsiaalmajanduslikku arengut kõigis liikmesriikides mina olen pärit riigist, kus Euroopa Liidu fondide raha on väga oluline majanduslikus mõttes, selle abil on löödud, loodud töökohti, parandatud taristu, taristut ja viidud läbi tervishoiuprojekte. nii et see raha on tõesti kodanikele väga oluline ja seetõttu peavad muidugi olema olemas ka institutsioonid, mis kontrollivad, kuidas Euroopa Liidu eelarvet kasutatakse. seda tehakse, aga poliitiliste kriteeriumite ja poliitiliste sanktsioonide loomine on riskantne meede, sest see tähendab seda, et äh, liikmesriik võib äh, sattuda poliitilise mängu ohvriks. Euroopa Liidu fondide kasutamist tuleb äh, kontrollida õiglaste ja võrdsete kriteeriumite alusel, mis ei jäta kahtluse varjugi ja see mehhanism, kõnelejad katkestatakse. nüüd on vaba mikrofoni voor lõppenud ja Euroopa Komisjoni nimel saab uuesti sõna Oettinger. lugupeetud juhataja, austatud kolleegid, daamid ja härrad. kuulasime väga hoolikalt neid sõnavõtte ja analüüsime neid põhjalikult, et edasises menetluses saaksime oma ettepanekuid edasi arendada. me saavutaksime need eesmärgid, mida me soovime. kuid ma näen, et suurem osa sõnavõttudes väljendati valmisolekut järgida komisjoni võetud lähenemist mõnede väikeste muudatustega. selge on see, et kui me nõuame liikmesriikidelt õigusriigi põhimõtte järgimist, siis peab see põhimõte täielikult kehtima ka Euroopa Liidu institutsioonides. siin ei ole ruumi meelevaldsele tegutsemisele või ähm, erapoolikusele ja sellepärast on komisjon ka paika pannud, kuidas peab toimuma meie töö, kuidas me tagame objektiivsuse, kuidas me tagame selle, et me saame kogu info äh, sõltumatutelt institutsioonidelt ja kohtute, kuidas me seda analüüsime, kuidas me põhjendame oma otsust ja et liikmesriik tuleb ka ära kuulata ja tal peab olema võimalus oma seisukohta väljendada. ja komisjon ei ole üksi vastutav, nõukogu ja parlament mängivad olulist rolli. nõukogu saab komisjoni ettepanekuid tagasi lükata ja kui otsus langetataks, Äh, siis äh, saab pöörduda kohtusse see liikmesriik, kes tunneb, et teda on ebaõiglaselt koheldud. nii et äh, kui te järgite seda ettepanekut ja kui me saame teed rajavaid kohtuotsuseid, siis on need tulevase praktika jaoks teed rajavad. nii et aitäh äh, intensiivse koostöö eest ja olen väga huvitatud peatsetest kõnelustest parlamendi ja nõukoguga. aitäh ja nüüd saavad sõna raportöörid, proua Kardia Zabal Rubal, Rubial, kaks minutit, palun. aitäh, härra juhataja, saan teha kiiresti me oleme juba pikki arutelusid pidanud täna ja veel paljud asjad on päevakorras, aga ma saan volinikuga täiesti nõustuda, ma olen arutelu väga tähelepanelikult jälginud, mõistan ka neid täiesti legitiimseid kahtlusi mõningatele, mis olid mõningatel osalejatel, härra Sarvamaa ja mina jä-, eh, jätkame tööd ja üritame enne Rumeenia eesistumise aja lõpul äh, kokkuleppele jõuda. tänan äh, Sarv-, härra Sarvamaad äh, kaastöö eest, me oleme alustanud väga erinevatelt seisukohtadelt, aga kokku õnnestus saada väga hea raport, nii et tänan ka variraportööre eelarve kontrolli komisjonist ja eelarvekomisjonist. aitäh ka Euroopa Komisjonile, eh, volinik Oettingerile ja tema teenistustele, sest kõik töötasid vägagi eh, asjalikult eh, selle teemaga. ma loodan, et see, mis nüüdseks on läbi Äh, räägitud, ähm, et see võetakse siin kojas ka hääletusel vastu ja siis me saame alustada koos Rumeenia eesistujaga äh, läbirääkimisi ja teksti veelgi paremaks muuta. aitäh ja nüüd on härra Sarvamaal äh, sõna. aitäh kõigile teie sõnavõttude eest, kuulasin neid väga tähelepanelikult muidugi ja ma siin kõigepealt äh, tänaks veidi ebaharilikus järjekorras ja siis äh, mõt-, ütleks mõned sõnad lõpetuseks. Äh, ma tänan nüüd neid, keda me veel ei ole tänanud, volinik, komisjon, kõik teised, kes töötasid selle teemaga, kõik variraportöörid ja eriti sekretariaadid ja eriti äh, targad inimesed eelarve ja eelarve kontrolli komisjonides. ja nüüd eelviimane asi on järgmine. ma tahaksin eriti tänada neid, kes olid konstruktiivsed, kes võib-olla ei toetanud öö, otseselt äh, raportit, äh, aga kes olid konstruktiivsed ja kellel olid mõtte, oli mõtteid öö, äh, Ehm, tulevasteks äh, kolmepoolseteks läbirääkimisteks, aga viimane asi, mida ma tahan öelda, on, et ma olen väga ehm, kurvameelne ja põhjus selleks on see, et poliitika käibki nii, et äh, me kuulasime täna tervet äh, rida inimesi, kes olid väga ebaausad, kes enamasti pöördusid äh, oma äh, liikmesriikide kuulajate poole, ma tõesti pean seda ütlema. ja viimased kaks ja pool aastat oleme näinud seda traagilist äh, farssi, mis äh, on tulenenud nendest kõigi ta-, tõsisematest tagajärgedest, mis poliitikal võivad olla ühele suurele riigile ja te teate, mi-, mida, millest ma räägin ja kahjuks poliitika kohati selline on. nii et äh, üritagem ausalt äh, töötada parema Euroopa nimel, aitäh! ka meie täname, arutelu on lõppenud ja hääletus toimub homme. ja nüüd jätkame järgmise päevakorrapunktiga härra Kiigoldi raport äh, maksustamise alase koostööprogrammi fiskaalis loomine. ja raportööri nimel saab sõna proua Scott Cato. aitäh äh, härra juhataja, lugupeetud volinik Oettinger, lugupeetud kolleegid. võitlus maksupettuste, maksude vältimise, finantskuritegude vastu, eh, seda ei saa tõhusalt teha iga riik omaette, kuna see on piiriülese iseloomuga. nii et äh, vaja on Euroopa Liidu vastust maksudega, maksude vältimisele ja pettustele. kahjuks Euroopa Liidu liikmesriigid on olulisi õigusakte blokeerinud, mis aitaks ehm, ühtset turgu ja sel-, ja sunniksid rikkaid inimesi ja ettevõtteid äh, maksma õiglast mm, makse. et meil on vaja õiglast, korralikku aruandlust ja ühist maksubaasi, eile tuli komisjon välja ettepanekuga minna ühehäälselt üle kvalifitseeritud hääletustele ja anda äh, parlamendile kaasotsustamisõigus taks-, maksustamisküsimustes. me arvame, et komisjon on valinud vale instrumendi selleks, et oma instrumente saa-, e-, eesmärke saavutada ja see on määratud nurjumisele e-, ebatõhusa passarellklausli tõttu, mis nõuab ise ühehäälsult selle, selle asemel, e, et kasutada artiklit sada kuusteist e, komis- ja